ja majanduse jaoks, nii et eh, tõesti ei olnud võimalik lühemalt vastata. nii ja tahtsin tõesti ka kõikidele vastata. Euh, suur tänu ja see vastus eh, lõpetab selle arutelu, suur tänu. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. suuline küsimus Euroopa Liidu strateegia kodutuse kohta küsimusest ja annaksin sõna äh, Karima Tellile, kes on üks küsimuse esitajatest. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, lõpuks, lõpuks ometi on siin Euroopa Parlamendis toimumas arutelu kodutud inimeste kohta ja sellepärast ma tahaksin äh, pöörduda ja tänada kõiki neid organisatsioone, kes terve aasta läbi äh, üritavad abi anda meie sees kodutuks jäänutele inimestele. tegemist on tõsise põhiõiguste ja inimväärikuse rikkumisega. see on kindlasti kõige nähtavam ja kõige kurvem osa eh, elamuprobleemi, elamumajandusprobleemidest, see on täiesti väljakannatamatu. me peame mõistma, miks inimesed leiavad ennast tänavalt meil ei ole ennetavat poliitikat täna. selle asemel, et otsida võimalusi, kuidas, kuidas inimesi aidata, on lihtsam muidugi jääda ootama me pea-, millal ometi lõpetame me sundväljaviskamised, millal me astume vastu kinnisvarakriisile, millal me astume vastu eh, sellele süvenevale vaesusele, mis inimesed tõrjub ühiskonnast välja? reaalsus täna on äh, märksa keerukam äh, kui veel mõned aastad tagasi, järjest rohkem on kodutute seas noori inimesi, naisi, perekondi, eriti sisserännanute perekondi ja ka inimesi, kellel on töökoht, kuid sissetulek väga väike. Äh, neid on väga palju erinevaid inimesi, neid, kes elavad kas siis paber, pappkastides rahva seas, kuid äh, Eh, see on ainult eh, jäämäe nähtav osa, väga palju inimesi elavad sellistes elamustes, mis on kohutavas seisundis, eh, inimesi, kes elavad hotellides, mis on täiesti vastuvõetamatu kvaliteediga, assotsiatsioonid, kes sellega iga päev tegelevad, annavad pidevat häirekella, kuid skandaalne on see, kuidas valitsused ei reageeri. on tagumine aeg, et riigid võtaksid kanda omal lasuva vastutuse on tagumine aeg, et selline häbiväärne olukord lõpeks. Euroopa peab aitama liikmesriike tagamaks põhiõigused ja et leitaks jätkusuutlik lahendus. see on meie kõigi kohustus äh, kaitsta kõige nõrgemaid ja me ei saa pidevalt äh, keerata selga inimestelt või, või mitte vaadata nende inimeste poolde, kes elavad tänaval me ei saa lubada sellega, et neid inimesi saadetakse järjest linnakeskustest väljapoole, et nad ei jääks turistidele jalgu. me peame lõpetama sellise äh, probleemi kalevi alla panemise. Te teate, härra volinik, väga hästi, milline see olukord on. teinekord koheldakse neid kui äh, kurjategijaid, neid trahvitakse ja politsei äh, jahib neid nii metroojaamadesse kui ka mujale, aga mitte keegi ei võta neid kusagil vastu. aitab äh, teavituskampaaniatest, aitab nendest võltsidest sõnadest. Euroopa konsensuskonverentsil äh, ähm, nõudis Euroopa Parlament ja nõuab täna, et täna võtaksite vastu aastaks kaks tuhat kakskümmend integreeritud kodutuse strateegia. see strateegia peab äh, keskenduma viiele suurele eesmärgile, kõigepealt äh, kodutuse ennetamine, siis jätkusuutlikkused, lahendused, jõupingutuste mm, suunamine kõige äh, raskemas olukorras olevate inimeste jaoks kodutule pakkuvate teenuste kvaliteeti tuleb parandada ja taskukohase hinnaga eluaset tuleb inimestele pakkuda, see strateegia peab olema koordineeritud, koordineeritud strateeg-, riiklike ja regionaalsete poliitikatega ning äh, Euroopa tasandil peab see olema koordineeritud, rõhutama peab äh, sotsiaalset innovatsiooni. kõige olulisem etapp äh, kindlasti on asotsiaalsuse vastases võitluses inimestele korraliku elamispinna pakkumine. adekvaatsed sammud tuleb tagada nii äh, kohalikul kui ka Euroopa tasandil, nii et härra volinik, lisaks teie sõnadele tuleb tunnet, tunnetada seda, et olukord on kriitiline, tuleb astuda samme ilma poliitilise tahteta ei suuda midagi saavutada, see ei ole iseenesestmõistetav, et inimesed on tänaval. ärgem ootagem ära jälle talve, kui inimesed külmuvad surmu täna, sur-, surnuks tänavatel, me peame tegutsema terve aasta läbi ja praegune debatt on kindlasti samm õiges suunas. suur tänu, proua Telli ja sõna saab härra volinik Andor. president, president, lugupeetud saadikud, need äh, tingimused, millest paljud inimesed peavad elama ja töötama, ei ole midagi üllatavat. avalikkus märkab seda üha rohkem. me tõesti peame äh, vaatama, millised on majandus- ja rahanduskriisi sotsiaalsed tagajärjed. väga oluline on ka mõista seda, et kodutus tegelikult oli olemas juba enne kriisi. aga üha rohkem on kasvanud ka arusaamine, mida on vaja selleks, et kodutuse vastu võidelda. liikmesriikidel on vaja välja töötada riiklikud ja regionaalsed äh, kavad võitluseks kodutustega. kahe tuhande kümnenda aasta ühisraportis sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta äh, mainiti ka neid strateegiaid liikmesriigid loomulikult vastutavad äh, selles vallas tegu, tegevuse eest, aga Euroopa Liit saab neid aidata ja julgustada. me saame aidata parandada arusaamist probleemist ning pakkuda välja lahendusi, pakkuda välja võimalusi lahenduste hindamiseks ning ka neid lahendus, infot lahenduste kohta paremini levitama. Euroopa struktuurifondid äh, Äh, neid fondide vahendeid võiks kasutada ka kodutuse vastu võitlemiseks. me saame rahastada sotsiaalkortereid ja oleme seda teinud ja peame tegema ka tulevikus. Euroopa Sotsiaalfond äh, toetab inimeste sotsiaal, sotsiaalsete ja tööturule reintegreerimist pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat me praegu räägime uuest finantsraamistikust kuni aastani kaks tuhat kolmteist ning seetõttu on, et me saaksime täita kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärke, nagu näiteks vaesuse vähendamine, on sellised arengud olulised. lugupeetud parlamendisaadikud, konsensuse konverents pakkus välja võimalikke viise probleemi lahendamiseks, näiteks Äh, eluasemega seotud lähenemisviise ja igasuguste eksperimentide edendamist. parlamendi deklaratsioon kuueteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kümme Euroopa Liidu kodutuse strateegia kohta juhib tähelepanu tervele reale prioriteetidele ja sellele, et meil on vaja statistilisi andmeid. komisjon on teinud väga tõhusat tööd Euroopa Liidu tasandil kodutuse vastu võitlemine on väga oluline selleks, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja äh, vaesusega, mis on osaks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast me oleme välja töötanud Euroopa tegevusprogrammi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu me tellisime just äh, uue uuringu, mis puudutab rännet ja kodutust ning seoseid nende kahe vahel. me teeme tööd kodutuse näitajate vallas, äh, me oleme edendanud innovatsiooni sotsiaalsfääris. me sooviksime, et selline uus lähenemine leiaks laiemat kasutamist. lugupeetud saadikud, praegu on kõige olulisem, et me kogu oma energia ja ressursid eh, et, suuname tulemuste saavutamisele. me möödunud kuul kohtusin ma Äh, inimestega, äh, kes selles vallas on olulised, ma arutasin, kuidas äh, kodutute olu-, kodutuse vastast võitlust parandada, selline dialoog jätkub ning loomulikult järgnevad dialoogile ka teod, aitäh! suur tänu, härra volinik, ja nüüd siis fraktsiooni esindajate nimel sõna kolleegidele, kõigepealt härra Jüri, teil on kaks minutit suur tänu, proua president. meie sotsiaaldemokraatlikud kolleegid otsustasid, et nad pöörduvad selle küsimusega komisjoni poole ja ka meie tegelik- ja nemad soovivad tegelikult ka resolutsiooni selle küsimuse kohta. Euroopa Rahvapartei leiab aga, leiab ka, et see palve on põhjendatud ja me arvame, et me võime isegi seda ettepanekut toetada, nii et selles küsimuses oleme me ühel nõul. kodutus on vaesuse eriline äärmuslik vorm ja kahekümne esimesel sajandil on kodutus tõesti vastuvõetamatu ja seepärast on tõesti ka selle küsimuse esitamine põhjendatud tähtis on, et me leiaksime integreeritud lähenemise, seda erinevates liikmesriikides, aga ka erinevates koostöövormides liikmesriikide vahel. töö, kodutus on tegelikult nii-öelda sotsiaalse tõrjutuse lõppjaam, tegemist on lõppjaamaga, tegemist on nõiaringiga, inimene on vaene, ta ei saa tööd, kui tal ei ole tööd, ei ole tal mitte mingit võimalust kodutusest pääseda ja endale elupaik leida. peale selle lisanduvad veel sellised probleemid nagu haigused, füüsiline mandumine, vaimne mandumine, tihti liitutakse teiste sarnaste inimestega, minnakse kuritegelikule teele ja meil on vaja neid inimesi abistada, meil on vaja sotsiaalteenuseid neile, meil on vaja töökohti leida, koolitusvõimalusi. meil on ka tegelikult äh, edukaid näiteid erinevatest liikmesriikidest ja tõesti on näha ka tõsiseltvõetavaid püüdlusi kodutuid aidata. Need erinevad kogemused tuleks kokku viia selleks, et välja töötada Euroopa Liidu strateegia. meie toetame seda ettepanekut, suur tänu! proua Peres nüüd kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, härra volinik. teist korda on parlament väga kiiresti koondunud selleks, et esitada teile küsimus kodutud inimeste kohta. kahe tuhande kaheksandal aastal tegime seda esimest korda, kui kriis alles plahvatas, nüüd siis tagasi uuesti aastal kaks tuhat üksteist, pärast deklaratsiooni, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kümme, ja ikkagi oleme me siis äh, silmitsi selle skandaaliga Euroopa Liidus kus maailma tasandil me oleme ju ikkagi rikas piirkond, peaksime olema nii-öelda tsiviliseeritud piirkond, äh, näeme me kõikides linnades, kõik kohaliku omavalitsuse töötajad on öelnud, et iga päev nad peavad tegelema nende inimestega, kes on nii tugeva surve alla sattunud ja keda see kriis on veelgi valusamalt tabanud kui teisi, olgu see Ateena, Berliin äh, või Helsingi kuidas me saame lubada seda, et solidaarsusel põhinev äh, Euroopa ühendus lubab jätkuda sellisel olukorral? kodutu staatus näitab väga selgelt seda, kui vaesed ja kui sotsiaalselt tõrjutud Euroopa võib olla kas äh, peaks integreerima Euroopa suurtesse strateegiatesse vae-, äh, vaesusevastase võitluse, kas see peab olema Euroopa kompetents, kompetentsis, ma ei taha siin raskuda juriidilistesse aruteludesse, kuid põhiõiguste hartas on ju see kirjas, me oleme endale seadnud poliitilisi eesmärke Euroopa strateegiaga. seega, härra volinik, teie vastutusalas ja terve komisjoni vastutusalas on ära kasutada need meetmed, mis Euroopa Liidu kätes on, selleks et homme ei viiks stabiilsuspakti järgimine öö, äh, täiesti valimatute öö, äh, kärbeteni äh, sotsiaalteenustes tagada tuleb see, et need, kes kohapeal teevad suurepärast tööd, sotsiaaltöötajad saaksid oma tööd jätkata, kuid samas nende töö tehakse täiesti äh, võimatuks. nii nagu äh, Prantsusmaal üks telesaade äh, näitas kohalike organisatsioonide tööst. komisjon võiks ka sellistel juhtudel sekkuda ja nõuda seda, et liikmesriigid täidaksid konkurentsiõiguseid ja sotsiaalelamumajandusele seatud tingimusi selleks, et homme ei peaks me enam rääkima kodutute probleemist Euroopas suur tänu, proua Peres, järgmisena saab sõna proua Linn, kellel on kolm minutit, palun. võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega on liikmesriikide valitsuse peamine pädevus aga Euroopa Liit saab siin mängida koordineerivat rolli ja minu arvates peaks seda tegema, eriti mis puudutab kodutust. selline võitlus on kooskõlas Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, meil ei ole vaja jalgratast uuesti leiutada Äh, Euroopa Liidus on palju häid kogemusi, seda infot tuleb lihtsalt kokku koguda ja levitada. seda tuleb teha palju rohkem kui siiamaani. kas komisjon võiks äh, äh, rääkida täpsemalt, mida komisjon kavatseb täpselt teha kodutuse strateegia raames? näiteks mida te kavatsete teha selle info kogumiseks, samuti tahaksime teada, kui palju infot liikmesriikidel juba olemas on kudutuse põhjuste kohta. me teame, et kolm miljonit inimest Euroopa Liidus ei ole, ei oma kindlat elukohta, miks? Äh, kui palju narko- ja alkoholiprobleemid aitavad kaasa kodutuks jäämisele. üks Ühendkuningriigis läbi viidud uurimus näitas et, et nelikümmend protsenti küsitletutest omasid probleeme alkoholiga või narkootikumidega, kolmekümne viiel protsendil oli probleeme vaimse tervisega väga paljud, äh, paljudel inimestel oli rohkem kui üks probleem nii et, et äh, tegemist on äh, palju, paljude probleemidega. kui, kui palju andmeid teil juba erinevatest liikmesriikidest selles vallas on? ma tean, et äh, on palju pro-, projekte, millega üritatakse seda probleemi lahend-, lahendada, näiteks minu valimisringkonnas on pro-, programm mida rahastatakse Daphne programmi läbi. samuti on programme, mis on suunatud perevägivallale, sest ka perevägivald võib soodustada kodutuks jäämist me kõik tahaksime, et meil oleks koordineeritud lähenemine kogu Euroopa Liidus. kõigepealt on meil vaja teada, mida on juba tehtud ja kuidas me saame aidata liikmesriikide ja regionaalsete strateegiate väljatöötamisel liikmesriigid peaksid paika panema selge kuupäeva, milleks kodutus likvideeritakse, seda me nõudsime hiljutises resolutsioonis, mida Karima Telli mainis, see võeti vastu kuuendal detsembril möödunud aastal. kodutus ei ole kunagi olnud poliitiline prioriteet, see ei ole olnud populaarne teema. Äh, lihtsalt võib-olla kodutud eriti ei osale valimistel, aga äh, väga oluline on ikkagi kaasata kõik inimesed, kõik, kõik osapooled, me peame kaasama liikmesriikide poliitikud, regionaaltasandi poliitikud, kohalikud poliitikud ja need inimesed, kes ise on kodutud olnud. me peame töötama selle nimel, et meil oleks strateegia, mis tõesti toimib, strateegia, mis tagab tuleviku, aitäh! aitäh, proua Linn ja nüüd saab sõna proua Sarnetski, härra Sarnetski kaheks minutiks. mul äh, äh, ma osalen selles arutelus sellepärast, et äh, tegemist on teemaga, mis mulle isiklikult on väga südamelähedane. üheksateistkümnendal sajandil Krakowis ähm, lõi üks minu esivanematest varjupaigad ähm, kodututele. seega probleem ise on palju vanem kui Euroopa Liit. tollal riik tihtipeale ei teadnud, kuida-, kuidas probleemi lahendada ka tänapäeval me võime endiselt äh, korrata, et tegu on asjaga, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. aga ma arvan, et moraalsetel põhjustel äh, peaks Euroopa Parlament ikkagi olema teenäitajaks, äh, peaks liikmesriike üles kutsuma midagi tegema, neile survet avaldama meetmete koordineerimiseks selles valdkonnas. hiljutine kriis on näidanud, Äh, on päevavalgele toonud need asjad, mida me tahtsime varjata. Äh, kriis on selle probleemi päevavalgele toonud ning probleem muutub aina suuremaks. me rääkisime täna spekulatsioonidest kinnisvaraturul, aga üldisemalt pangandussektoris näiteks laenud tihtipeale toovad endaga kaasa ka kodutuse. minu arvates on probleem palju laiem. probleem on meie, meie kaasaegses tsivilisatsioonis, meie tarbijamentaliteedis, mis äh, põhjustab üha suuremat tõrjutust meie ühiskonnas. lõpetuseks tahaksin öelda, et tegu on probleemiga, millega me kõik peame tegelema, me peame kõnelema ühel häälel, me peame rõhutama oma moraalseid kohustusi. me peame aitama abivajajaid ja nende abivajajate hulk kasvab nii rikastes kui vaestes riikides. proua Figureidu nüüd. suur tänu, proua president. kodutuse probleem on tegelikult probleem, mis kujutab ka seda, et me ei pea põhiõigustest kinni, on täiesti selge, et me peame midagi ette võtma. Euroopa Parlament kuueteistkümnendal detsembril kahe tuhande kümnendal aastal oma resolutsioonis juba nõudis, et töötatakse välja meetmed sotsiaalse kaasatuse tagamiseks ja selleks, et mitte keegi ei peaks tänaval magama. kodud kodanikud, kes on jäänud ilma katuseta, peaksid võimalikult kiiresti leidma inim- väärse elupaiga ja sellepärast leiame meie, et Euroopa Komisjonil tuleb välja töötada suurte ambitsioonidega strateegia ja liikmesriigid peaksid selle strateegia siis riiklikesse strateegiatesse sisse viima, selleks et me saaksime uusi elamuprojekte alustada just sotsiaalselt äh, tõrjutud inimestele. on väga tähtis, et äh, kodutuse probleem oleks poliitilistes aruteludes esindatud, samamoodi nagu ka majanduslikes äh, aruteludes. meil on vaja ka tõesti avalikke teenuseid, mis oleks suunatud äh, kodutute aitamisele. kui seda ei juhtu, siis mingil hetkel lõhe suureneb liiga suureks ja need kärpe kavad, mis on teatud liikmesriikidele peale sunnitud, viivad, toovad endaga kaasa selle, et inimestel ei ole võimalik oma üüri maksta. siis on meil veelgi rohkem kodutuid, veelgi rohkem inimesi, kes ei ole võimelised oma elektri, vee ja gaasiarveid maksma. ja neil ei ole võimalik ka üüri maksta, neil ei ole raha, et osta korterit, nii et äh, need probleemid lähevad veelgi suuremaks. üks minut härra Paška, üks minut, palun. aitäh. kodutus on olnud probleemiks Euroopas juba väga pikka aega tänavatel elavad kodutud on loomulikult vaesuse kõige äärmisemaks avaldusvormiks. välja võib tuua väga palju põhjusi, Äh, inimestel on väga palju isiklikke probleeme, probleeme suhetega, ebaseadusliku sisserändega, perevägivallaga, narkootikumide, alkoholi kuritarvitamisega, iga, äh, igasuguse sissetuleku kaotusega. Euroopa konsensuse konverentsil üritati leida lahendusi kodutuste probleemidele kõigepealt me peaksime üritama hoolitseda selle eest, et äh, väljatõstmise oht äh, muutuks võimalikult väikeseks. samuti peaksime tagama juurdepääsu ajutisele eluasemele, et inimesel oleks võimalik oma probleemidest jagu saada. me peaksime hoolitsema selle eest, et äh, need inimesed saavad juurdepääsu taskukohasele eluasemele. lisaks eluasemele vajavad kodutud ka muud toetust, aga kõik need toetuse liigid peaksid alati äh, tähendama kodutute aktiivset osalust. proua Toots järgmisena. president, volinik, kolleegid mul on väga hea meel võimaluse üle osaleda selles arutelus, mis käsitleb kodutust ma mõistan, et tegemist on äh, liikmesriikide äh, pädevuses oleva probleemiga, aga see on ka probleem, äh, millele parlament saab anda suure poliitilise tähtsuse just nimelt seda probleemi tunnustades ja seda probleemi arutades. kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal on end kodututena registreerinud inimeste arv kasvanud kaheksa protsenti võrreldes varasema aastaga. kahe tuhande kümnendal aastal oli ligemale kolmkümmend kaheksa tuhat inimest, kes tahtsid saada sotsiaalkorterisse. ma tean, et põhjusi on palju, miks äh, see eluaset soovijate hulk ja kodutute hulk on kasvanud, neid põhjusi on nii sotsiaalseid kui ka majanduslikke, nagu siin äh, täna juba äh, välja toodi äärmiselt oluline on see, et mm, neil inimestel oleks piisav toetus, suunamine. E, e, samuti on meil tõesti vaja ka kvaliteetseid taskukohaseid eluasemeid. Põhja-Iirimaal on algatusi, mis on suunatud kodutute probleemi lahendamisele Äh, viimase kolme aasta jooksul me oleme üle kahesaja tuhande miljoni euro kulutanud sotsiaalkorterite rajamisele ja eriti oleme äh, pööranud tähelepanu noortele inimestele, kes on sattunud, kes on jäänud kodutuks, äh, tihtipeale mitte oma süül mitmed sotsiaalmajad on äh, avatud viimastel aastatel ja see on väga, väga hea näide sellest, äh, kuidas inimestele ähm, antakse võimalus saada ajutine eluase ja toetus. Need on äh, sellised kavad, mida me peaksime kaaluma, need viivad edasi, aitäh. suur tänu, proua Toots ja järgmisena saab sõna Sari Essa ja teil on kaks minutit, palun austatud äh, proua president, härra volinik, kodutus on Euroopas tänav, mil me oleme majanduskriisi kätkeis, üks kõige suurematest väljakutsetest ning äh, kodutus viib tõsistele sotsiaalsetele ja tervishoiuprobleemidele kodutust ei saa väga hästi defineerida, see on äh, ilming, mis erinevates riikides ja erinevatel põhjustel on hoopis erinevat nägu ja väga raske on ka mingisuguseid võrdlevaid analüüse teha. kuid see ei tähenda seda, et me peaksime seda kasutama väljavabandusena, et miks meil ei ole kodutusealast strateegiat jah, sotsiaalpoliitika eest peab ka jätkuvalt vastutama liikmesriik, kuid meil on vaja ühtset äh, koordinatsiooni äh, ja parimate tavade vahetust. Õnneks on osades liikmesriikides kohalikud kodutuse strateegiad. minu kodumaas Soomes oli üsna kaua ja on ka praegu aluseks see, et kõigepealt äh, tuleb inimesele leida elukoht äh, sellepärast, et äh, kindlasti vähendab see, et inimesel on kodu Äh, vajadust äh, arsti juurde pöörduda ja, ja nendel on lihtsam äh, ühiskonnaga kohaneda. ja üsna tihti järjest rohkem tuleb ennetava tegevusega tegeleda, mitte keskenduda mingisugustele ajutilistele elukohtadele, nende pakkumisele, vaid pikaajalisele elukoha pakkumisele. ma olen täiesti veendunud, et et ähm, korterid, milles pakutakse ka muud tuge, on kõige parem ähm, võimalus. eelmisel aastal võitlesime sotsiaalse tõrjutuse vastu, kuid see ei peaks jääma ainult sellisteks äh, üheaastasteks projektideks, vaid inimesed on väga tõsises äh, raskuses ja neid tuleb aidata, härra Tärden, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, äh, härra volinik, äh, härra volinik, kallid kolleegid. see, et vaesus väljajuurimine on üks meie prioriteetidest väga raskes äh, oluko-, raskes majanduskriisis, on muidugi väga kahetsusväärne, kuid ilma vaesuse väljajuurimiseta ei suuda me ka oma eesmärke täita. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on väga oluline, et seal, sealhulgas ka vaesus, vaesuse väljajuurimise eesmärk me peame selle rakendama, arvestades seda, et eelarved on pideva kärpe ohus. vaesuse vähendamine kindlasti toob aga kaasa ka endale majanduslikke hüve, näiteks nõudluse suurendamine. inimesed, kes on jäänud kodutuks, on sotsiaalselt tõrjutud ja, ja vaesuse kõige viimases faasis nendel on väga raske pöörduda tagasi tööturule, see peaks olema meie peamine eesmärk. inimestel loomulikult, kes on ilma koduta, peamine eesmärk on leida endale kuskil varjupaik tänaseks ööks. me peame pakkuma inimestele taskukohast elamist sotsiaalelamud on liikmesriikide kont-, pädevuses. liikmesriikidel on üldhuvide teenuste pakkumise osas täielik vaba voli kuid me peame siiski meelde tuletama seda, et liikmesriigid ei ole seni äh, riigiabi äh, äh, läbi üritanud seda probleemi lahendada. ja sellepärast peamegi meie sellest äh, võitlema ja loodetavasti minu tulevases raportis leiame me koja heakskiidu sellele. suur tänu, härra Darden, järgmisena härra Murphy, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, viidatud on siin äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiale ja sellele, et kakskümmend miljonit inimest tuleb vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest aastast kaks tuhat kakskümmend välja tuua. me peaksime siiski aga tegelikkusele otsa vaatama. tegelikkus on see, et selle asemel, et seda eesmärki saavutada, liigume sellest ainult eemale, järjest kaugemale ja kaugemale. ja seda tänu nendele kärbetele, mis on peale surutud tööliskonnale üle terve Euroopa, need kasinuskavad on miljonid inimesed surunud vaesusesse ja väga paljud on öö, ähm, kodutuks jäämise ohus. Kreekas on viimase viimase kahe kuu jooksul kodut-, kahe aasta jooksul ka-, kodutute arv suurenenud kakskümmend viis protsenti, Iirimaal samuti kodututele pakutavaid teenuseid on kärbitud ja need on erastatud, need teenused, mis tähendab seda, et järjest vähem on ressursse kõige haavatavamatele ja nende teenuste pakkujatele, samuti on suuri rünnakuid tehtud. see täiesti hull süsteem, mida me siin kasutame, on Iirimaal väga selgelt välja tulnud. nelikümmend kaheksa tuhat perekonda ootavad täna sotsiaalelamut, samas nelikümmend kaheksa, kolmsada tuhat tühja elamist, neid ei, elamisi ei kasutata, ei moderniseerita neid enam inimestele kodu, kodudeks riigi poolt, jäetakse lootma erasektorile kakskümmend kuus tuhat äh, ainult elamut eelmisel aastal äh, moderniseeriti elamistele mina kutsuksin üles, et mitte täita pankurite taskuid, vaid äh, aidata inimesi, kes on kodutud. see põhiõigus, põhiõigus kodule peab olema reaalsus ja me peaksime vahendeid kasutama selleks, et inimestele kohe kodu võimaldada. suur tänu ja järgmisena proua Delvaux, kellel on kaks minutit suur tänu, proua president, äh, härra volinik, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendis on valminud selline resolutsioon kodutuse osas, sellepärast et meie olu, meie äh, ülesanne on sellele tähelepanu viidata. Äh, eile oli see probleem terav, kuid täna suisa pakiline. meil on vaja usaldusväärset statistikat kuid see, et meil seda ei ole, ei tähenda seda, et kriis ei ole tõsine. Äh, eurokriisi tõttu on kodutute hulg Euroopas Eurostati äh, andmetel oluliselt suurenenud. Need arvud on väga kõnekad. Euroopa Parlament äh, võitleb vaesuse väljajuurimise eest ja me nõuame liikmesriikidelt, et kodutud inimeste aitamise küsimus tõuseks prioriteediks aastaks kaks tuhat viisteist. me oleme seda nõudnud juba varem, aga me ei ole sellele eesmärgile kuhugi lähemale jõudnud. vaesusevastane aasta, sellest ei piisanud selleks, et sellele pidevale probleemile piisavalt tähelepanu pöörata. ma öö, mõistan selle oluliselt hukka ja ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on välja kujundada ühtne strateegia, sektoreid ületav strateegia kodutuse vastases võitlemiseks jah, see, et inimesel ei ole kodu, on juba iseenesest väga hull, äh, kuid äh, see, kuid see mõjutab ka pereelu, äh, tervislikku seisundit ja nii edasi, meil on vaja üldist lähenemist, mis oleks ambitsioonikas, kuid loomulikult ka igaühe jaoks eraldi välja kujundatud selleks, et arvestada inimeste eludega, erisustega ja nii edasi, suur tänu! proua Tikau, te olete esitanud sinise kaardi proua Delvo, kas te võtate selle vastu? întrebarea pe care aș dori să o pun colegei Suur tänu, proua president. Mina tahaksin proua Delvoolt küsida järgmise küsimuse. Võib-olla ma sain millestki valesti aru, aga sain oma kolleegi kõnest aru, et 84 miljonit Euroopa kodanik on koduta ehk et iga viies siis või? poate sunt expuși riscului sărăciei, dar nu fără adăpost. Või et nad on vaesusriski äh, all, või, sest ei saa olla nii palju kodutuid ju. ilmselt läks asi tõlkes kaduma. sellepärast, et mida ma ütlesin, et kaheksakümmend kaheksa miljonit inimest on vaesuspiirist allpool elamas, seda, seda ma tahtsin öelda Äh, proua president ütleb, et äh, see täpsustus kindlasti oli huvitav kõigile ja järgmisena saab sõna proua Kinga Könts. jah, suur tänu. minu arvates on väga tähtis, et Euroopa Komisjon tõesti nende küsimustega tegeleks. küsimustega, mis puudutavad just kodutute strateegia koordineerimist ja neid eesmärke nimetati ju ka konsensuskonverentsil. on siiski näha kahte täiesti uut nähtust. ühelt poolt majanduskriis tõi endaga kaasa selle, et väga paljud inimesed kaotasid oma töö, ja paljudel perekondadel ei ole võimalik äh, tagasi maksta võetud laenusid. eriti õudne on see probleem nende inimeste jaoks, kellel tuleb äh, laen tagasi maksta välisvaluutas. mõelgem näiteks Šveitsi frangi peale. seepärast äh, tuleb välja töötada meetmed. näiteks see direktiiv, mis tegeleb tarbijate kaitsega, seda võib-olla tuleks äh, muuta, mõeldes viimatele arengutele. suureks probleemiks on veel ka kodutute diskrimineerimine. tihti äh, nad äh, aetakse linna südamest minema ja neil tuleb maksta trahve. paljud kolleegid mainisid juba, et kodutus on vaesuse äärmuslik vorm ja sellepärast tuleb meil rohkem selle küsimusega tegeleda ja ka nende inimõiguste küsimustega. suur tänu ja nüüd härra Maier, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president. mina tean, et praegune majanduslik olukord Euroopa Liidus toob endaga kaasa selle, et meil kõigil tuleb püksirihma pingutada. meil on tõesti väga palju ohvreid Ehm, kuid vaadake, mida teeb Euroopa Liit. mitte midagi, USA samal ajal investeerib. kodutud on kohe kindlasti rünnaku objektiks samal ajal üritatakse neid ka aidata. tuleb öelda, et meil Hispaanias on ka kodututega probleeme, on inimesi, kellel pole tööd, nad peavad tagasi maksma kodulaenu, mida nad maksta ei saa, sest neil pole enam tööd. pangad võtavad inimestelt kas korteri või maja ära, aga sellegipoolest tuleb inimestel maksta tagasi kodulaenu. täiesti vastuvõetamatu olukord. ma ei tea, kuidas need asjad teistes liikmesriikides käivad. inimestel võetakse lihtsalt nende elupaik ära, aga sellegipoolest tuleb neil laenu edasi maksta. minu arvates on selline asi täiesti ebamoraalne seepärast tuleb meil vaadata Euroopa Komisjoni poole. meil on vaja seadusi, kus öeldakse, et tarbijad on kaitstud siis, kui nad võtavad kodulaenu ja nad on kaitstud ka siis, kui neil ei ole võimalik kodulaenu tagasi maksta ja et kui neilt võetakse siis korter või maja ära, siis on täiesti vastuvõetamatu see, et nad peavad edasi maksma laenu, samal ajal aga elupaika neil ju enam ei ole. nii et tõesti, meil tuleb moraalsed väärtused majanduslikest väärtustest kõrgemale panna. suur tänu ja nüüd kolleeg Skridželeska. suur tänu, proua president. kodutuse probleem on ikka veel Euroopas lahendamata. inimesed, kes muutuvad kodutuks muutuvad ka iseenesest. varem mõeldi, et kodutud on pigem vanemad inimesed, nüüd on meil aga üha rohkem noori naisi, vägivallaohvreid ja sisserändajaid, kes on lihtsalt kodutud. eriti õudne on see niinimetatud avalik kodutuse vorm, aga meil on ka teisi kodutuse vorme, mis kõik negatiivselt mõjutavad ühiskondade arengut ja seepärast on meil vaja midagi ette võtta, seda ka Euroopa tasandil erinevates liikmesriikides on erinevad strateegiad, kuid meil on ka erinevaid võimalusi ja meetodeid, mida võiks ühiselt äh, kasutada, nagu näiteks ühised andmepangad. Euroopa Liit võiks koguda andmeid selleks, et näha, mida liikmesriikides tehakse kodutuse vastases võitluses. kodutuse probleem tuleb lahendada ja seepärast tahaksin volinikult küsida järgmised küsimused eelmise aasta detsembrikuus toimus Euroopa konsensuskonverents kodutuse vastaseks võitluseks ja seal loetleti üles kodutuse põhjused erinevatel tasanditel. kas strateegia väljatöötamine on andnud äh, komisjonile võimaluse võidelda nende põhjuste vastu, miks inimesed kodutuks jäävad ja kui jah, kas siis kavatsetakse sellesse töösse kaasata ka vabaühendused ja kuidas kavatseb komisjon kaasata vabaühendused kodutuse vastasesse võitlusesse välja arvatud nüüd need tegevused, mis praeguseks on juba alguse saanud. kuidas komisjon kavatseb hinnata ka oma töö tõhusust selleks, et näha, kas kodutuse probleem ka kuskil laheneb no,? suur tänu ja nüüd proua Vlašikova-Peenova, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president, härra volinik. detsembri kuus väga paljude kolleegidega parlamendist palusin komisjoni, et välja töötataks strateegia võitlemaks kodutute inimeste probleemi vastu tänavatel ja tahaksime komisjonilt teada, millised meetmed on välja töötatud ja kas te soovite meiega koostööd teha strateegia väljatöötamisel, et meil oleks strateegia selleks, et äh, võidelda kodutuse vastu, inimeste vastu, kes ööbivad tänaval meil peaks olema selged piirid paika pandud, meil peaks olema selge elamupoliitika ja me peaksime arvestama ka erinevaid äh, olukordi erinevates liikmesriikides. tähtis on mõelda ka sellele, et Euroopa Liidu liikmesriikides vaesus kasvab. kodutuse strateegia peaks olema kaasatud ka riiklikesse raportitesse Äh, sest see puudutab ju sotsiaalvaldkonna koordineerimist. tahaksin komisjoni käelt käest paluda, et nüüd veel kord kinnitataks meile, et meetmed töötatakse välja ja et kas te töötate parlamendiga koos selleks, et kodutuse vastu võidelda? proua Veržia, palun järgmise. suur tänu, proua president et kaheksa protsenti eurooplastest elavad äh, äärmises vaesuses ja nendel ei ole piisavaid vahendeid selleks, et äh, elamisväärset elu elada, paljud nendest on äh, ilma katuseta, paljud elavad ebahügieenilistes oludes, nende seas on naisi ja lapsi. igasuguseid illusioone on tehtud kodutusega seos, seoses, jah, härra volinik, te ütlesite, et kriis on olukorda oluliselt halvendanud Euroopa Liidus, mis ometigi on ju maailma kõige suurem majandusjõud e, esmajärgus on hoobi saanud kõige haavatumad kuid te olete teinud suuri sõnu, kuid millest, eh, mis sellest on rea-, reaalselt välja tulnud, liikmesriigid ei suuda isegi statistikat eh, eh, anda selles küsimuses, hullem veel, on neid liikmesriike, kes järjest enam vaesust kriminaliseerivad, selle asemel, et põhiõiguste hartat kai-, täita, alustades nendest, kellel on seda hartat kõige rohkem vaja andke oma sõnadele kaal eh, neid sõnu ellu viies. suur tänu ja proua Pastos, kaks minutit, palun. president, kodutute arv ning allpool vaesuse piiri elavate inimeste arv on paljudes liikmesriikides kasvanud viimastel aastatel majandus ning rahanduskriis on probleemi ainult äh, tõsisemaks muutnud. me kõik oleme seda meelt, et kodutus on probleem, mis õõnestab Euroopa Liidu väärtusi, äh, ei võimalda äh, inimestel nautida põhiõigusi. minu koduriigis on kasutusele võetud väga ranged säästumeetmed kodutute inimeste arv on kasvanud ning samuti on sotsiaalabi taotlejate hulk kasvanud. kakskümmend protsenti on kodutute arv minu riigis alates kahe tuhande kaheksandast aastast kasvanud. väga paljud pered elavad väga kehvades seisukordades, kuna tööpuudus on väga suur. see kõik rõhutab olukorra tõsidust. Euroopa Parlament võttis vastu kirjaliku deklaratsiooni Euroopa kodutute strateegia. Ehm, praegune parlamendi koosseis eh, samuti nõudis, eh, et võetaks vastu kodutute strateegia ning et soodustataks riiklike strateegiate väljatöötamist, eh, et me saaksime tõesti vähendada nende inimeste arvu, kes peavad tänaval elama me kutsusime üles äh, sisse viima ka ennetavaid meetmeid ning äh, astuma teisi konkreetseid samme kodutute arvu vähendamiseks. seda Euroopa strateegiat tuleb rakendada ja see peab olema seotud liikmesriikide sotsiaalloa asemestrateegiaga ma tahaksin lõpetuseks kutsuda Euroopa Komisjoni üles äh, andma soodus-, kutsuma liikmesriiki ja regionaalseid võimuorganeid üles tegema kõik võitluseks kodutusega. ja nüüd äh, härra Kotsoliino poolteist minutit. teda ei ole saalis. siis härra Mendes de Vigo kaks minutit võtke teine mikrofon. Ah, see votre doigt, mon avis, hein? <laughs> nii. näib, et see mikrofon töötab. aitäh, president. tegemist on esimese aruteluga siin parlamendis sellel teemal kahe tuhande kaheksandal aastal me ka kõnelesime küll sellest, kaks tuhat kümme oli aasta võitluseks sotsiaalse tõrjutusega ja vaesusega, nüüd me oleme esitanud komisjonile suulise küsimuse. ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlament on alati tundnud suurt muret kodutuse probleemi suhtes. me räägime tihtipeale siin institutsionaalsetest probleemidest, aga äh, äh, me peame tegelema ka tõsiste probleemidega, mis inimestele korda lähevad ja kodutus on üks selline probleem. Äh, volinik ütles, et et meil on selles vallas olemas riiklikud tegevuskavad, aga me saame tegutseda ka Euroopa Liidu ta-, tasandil. me tegime seda, kui panime sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise sisse põhiõiguste hartasse. ma arvan, et meil on võimalus äh, midagi konkreetset ära teha, näiteks kui me arutame ja hääletame eelarvet, mis üsna peatselt meie päevakorras on. samuti tahaksin öelda, et äärmiselt oluline on võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, aga veelgi olulisem on kaitsta inimväärikust vaene inimene äh, omab samuti kõiki õigusi. Äh, ma nägin hiljuti ühte Brzezinski filmi ja ma tahaksin, et te vaataksite seda filmi me ei tohi kahe silma vahele jätta ka seda asjaolu, et mõned inimesed usuvad, et äh, Euroopa sotsiaalne mudeli kaitsmine on äh, midagi, mida ainult äh, osad fraktsioonid saavad teha. me kõik fraktsioonid tegelikult hoolime selle muda-, sellest mudelist, sest see on osaks meie identiteedist. suuline küsimus ja resolutsioon näitavad, et me võitleme selle nimel. ja nüüd proua Rapti. aitäh. volinik Te teate, et äh, ei ole oluline, kui vaene inimene on. Äh, kui ta kõnnib tänaval ja näeb kodutut, äh, siis ta tunneb, et on suur erinevus tema ja selle kodutu vahel. väga vähed inimesed usuvad, et nendest võiks kunagi saada kodutut. aga tegelikult see eraldusjoon on üsna õhukene ning Eh, seda me oleme kogenud eriti majanduskriisi tingimustes. kodutute arvu, arv on kasvanud väga kiiresti. meil ei ole piisavalt statistilisi andmeid, aga me tunneme oma kodumaad, oma naabrust ja kõik teavad ju, mis eh, tema ümbruses toimub vaesus on kasvanud ja kui on vaesus, siis äh, inimesed jäävad, äh, tähendab, et inimesed on jäänud tööta ja kui inimene on jäänud tööta, siis ta võib ju jääda ka kodutuks, me peame selle vastu võitlema. me peame äh, neid aitama ja ei saa olla niimoodi, et iga liikmesriik omaette üksi pusib, meil on vaja Euroopa Liidu strateegiat, meil on Äh, vaja kodutud uuesti kaasata, aitäh oh, ah, no,! suur tänu, järgmisena proua Morin Chartier, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president ma toetan selle suulise küsimuse esitamist, toetan resolutsiooni, sellepärast et meie ees on Euroopa väärikust õõnestav äh, probleem, see on probleem, mis äh, ei äh, too au Euroopale ja tema sissetulekule. majanduskriis on kodutuse probleemi oluliselt ägestanud, kuid äh, me peame siiski mõistma praegu, et kõik inimesed võivad sattuda sellisesse olukorda, ükskõik milline eurooplane võib ennast homme leida tänavalt seega esimene hoob, mida me võiksime kasutada, on muidugi Euroopa Sotsiaalfond, mis äh, lubab siis inimeste lõimimist või uuesti lõimimist tööturuga. me peame leidma uued töökohad ja tooma töötud inimesed äh, tööle tagasi, kuid lisaks sellele ja ja olen ühtlasi ka Euroopa Sotsiaalfondi ja Progressi mm, töögrupi juht, tahaksin ma öelda, et ka Progressi programm võiks meid aidata ja seda tuleks nii kiiresti kui võimalik rakendada antud probleemi leevendamiseks. ennetav tegevus muidugi kõige olulisem, kuid loomulikult tuleb ära määrata ka, millised on kõik indikaatorid selleks, et meie poliitika oleks tõhus e, tagamaks kõigile eluase. Euroopas juba on väga head praktikat nende eesmärkide täitmiseks, me peame kõik Euroopa Komisjoni tasandil ja meie töögrupi tasandil ja ka äh, proua Peresi juhitud sotsiaalkomisjoni tasandil äh, välja selgitama, mis on olnud tõhus, milline poliitika on olnud tõhus, millises liikmesriigis, mida tuleks teha ja kui on tõesti nii, et äh, igale inimesele üksikult peab toetust andma, Eh, siis tuleb seda teha, need võivad olla ainult mõned nendest elementidest, mis te Euroopa väärikust õõnestava probleemi aitaks eemaldada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Tšikau, üks minut, palun. suur tänu, proua president, suur tänu, härra volinik Äh, katuse mm, puudumine on paljudel inimestel tõsine probleem Euroopas. suured linnad Euroopas on äh, talvel tihti olukorras, kus varjupaikades ja kodutute varjupaikades lihtsalt ei ole kohti. Äh, kodutuse vastane võitlus on, on prioriteet ja väga suur osa <laughs> sotsiaalsest tõrjutusest eriti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kontekstis. vaatamata sellele, et mõned liikmesriigid äh, on olnud väga edukad probleemi äh, väljajuurimisel, ei ole koordinatsiooni Euroopa tasandil. kodutuse definitsioon äh, erineb liikmesriigiti ning andmete kogumine ja statistika näitab erinevat pilti. Euroopa peaks välja arendama äh, ühtse strateegia ja seirama seda, mida liikmesriigid teevad. ennetamine on minu meelest kõige tõhusam viis, kuidas võidelda kodutuse vastu, aga rõhku tuleks panna ka sellele, et äh, vähem soodsas olukorras olevad inimesed tuleksid tööturule tagasi, vanemad inimesed, sisserännanud naised ja nii edasi ning arvestada tuleb ka sellega, et inimestel on vajadus ju pereelu järele ja ja kindlasti tuleks tähelepanu pöörata eh, kõige kaugemale asuvatele piirkondadele ja kasutada ära ka Euroopa Regionaalarengu Fondi, selleks, et inimestele saaks kodud ehitada. suur tänu, härra Soonik, palun kaks minutit. Jednym z pięciu celów nowej strategii Unii Europejskiej. Ja suur tänu. Me oleme Euroopa strateegias viis eesmärki kahe tuhande kahekümnendaks aastaks paika pannud ja seal on kirjas ka, et meil tuleb võidelda äh, vaesuse vastu ja inimesed vaesusest välja tuua. me oleme kogunud statistikat äh, viimaste aastate jooksul just vaesuse kohta ja need numbrid on õudsed, need näitavad, et väga paljusid inimesi ohustab vaesus eriti tähelepanelikuks peaksime me muutuma nüüd, mõeldes äh, kestvale majandus- ja sotsiaalkriisile me näeme, et vaesus kasvab ja seda kohutava kiirusega ja väga raske on seda olukorda parandada. rahuloluga lugesin kõiki neid võimalusi, mida parlament välja tõi, on tõesti väga palju erinevaid algatusi, nad on selgelt defineeritud äh, ja eriti selgelt on välja toodud äh, vas-, vaesusevastane võitlus ja seal on kirjas ka, et äh, aastaks kaks tuhat viisteist ei tohiks Euroopa Liidus olla enam mitte ühtegi tänaval inimest elavat, tänaval elavat inimest. talle <laughs> selle on ette nähtud, et tuleb ehitada sotsiaalkortereid, tuleb võidelda vaesuse vastu ja siin sõltub väga palju sellest, mida komisjon ära teeb ja kui kiiresti. meil tuleb kõik <laughs> liikmesriigid kaasata selleks, et äh, võidelda kodutuse vastu. ja see kõik sõltub ka sellest, äh, millised vahendid on meil kasutada ja kuidas me kasutame ära neid võimalusi, mis on vabaühenduste kätes. meil on vaja tõhusat poliitikat kodutuse vastaseks võitluseks ja peale selle on vaja ka institutsioonide vahelist koostööd tähtis on praegu juba vastu võetud seadused ka tõesti ellu rakendada. meil on vaja ühist visiooni, ühist nägemust, äh, koostööd liikmesriikide vahel, sest ainult niimoodi on võimalik strateegia eesmärke ka ellu rakendada. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Smolkova üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president, härra volinik kodutus on vaesuse üks kõige hullemaid ja äärmuslikemaid vorme. me kohtume kodutute inimestega iga päev kaubanduskeskuste ees, metroos, tänavatel ja üsna tihti neid inimesi eiratakse, nad on näljas ja tihti ka väga mustad. kõigil on õigus eluväärsele elule ja me peame mõistma, et sellest äh, lõikab kasu terve ühiskond, kui vaesus välja juuritakse. ja see tähendab seda, et selle ülesande täitmiseks peaks kaasama kogu ühiskonna avaliku ja erasektori ja üksikisiku. kindlasti tuleb välja kujundada teadlikkuse suurendamise kampaania, kuid sellest ei piisa, nüüd on käes aeg tuua sisse Euroopa koostöösüsteem liikmesriikide vahel, suur tänu, proua Smolkova ja nüüd vaba mikrofon ja sõna härra Mikolašikule üheks minutiks, palun. Euh, euh, suur tänu, proua president, euh, härra volinik. sa môžu ocitnúť vo veľmi zložitej situácii bez strechy nad hlavou. Kumuluje sa tu ne- iga inimene võib sattuda olukorda, kus tal ei ole katust pea kohal Äh, põhjusi, miks selli-, mis, miks sellisesse olukorda satutakse, on mitmeid. regionaalsete institutsioonide ja Euroopa institutsioonide jõupingutused peavad selle probleemi lahendamisele olema suunatud. struktuurifonde äh, tuleks kasutada ka eluaseme loomiseks vaestele inimestele peaksid olema äh, kod spetsiaalselt kodututele suunatud pro programmid ja neid programme tuleks ka jälgida ja hinnata. kodutus ei tohiks äh, olla osaks kaasaegsest tsiviliseeritud ühiskonnast. see tähendab, et me peame Äh, aitama neid inimesi, keda praegu ähvardab kodutuks jäämine. härra Nikolescu. aitäh. kodutute probleem on kahtlemata väga tõsine probleem, millega peaksid tegelema nii riiklikud kui ka Euroopa Liidu institutsioonid aga ei tohiks unustada ka teist probleemi, mis on peaaegu sama tõsine, ma räägin viletsatest elutingimustest. Eurostati andmetel iga kuues eurooplane elab väga kehvades elutingimustes, eluasemega seotud probleemid on olemas kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, paljudel inimestel ei ole vanni ega duši. Äh, Prantsuse ühe sihtasutuse hinnangul Äh, elab ligemale kaheksa miljonit prantslast sellistes kehvades tingimustes. arvestades strateegiat võitluseks kodutusega, peaks meil olema ka poliitika, mis on suunatud Euroopa kodanike elu, elutingimuste parandamisele, aitäh! doamnă președintă stimați colegi e problematica celor. härra Luhan. Äh, kodutuse probleem on viimase paari aasta jooksul muutunud äh, teravamaks, üha rohkem naisi on äh, jäänud kodutuks, lapsi, perekondi. töötajad äh, on kaotanud oma töökohad, hiljem jäänud ilma ka oma eluasemest ja seda kõike majandus- ja rahanduskriisi tõttu. mul oleksid mõned ettepanekud komisjonile, kuidas seda probleemi võiks lahendada. kõigepealt tuleks luua Euroopa amet kodutute jaoks, see oleks väga hea mõte. me saaksime siis äh, probleemi lahendamiseks kasutada Euroopa standardeid samuti tuleks kasutada äh, äh, Euroopa Sotsiaalfondi ja Regionaalarengu Fondi selleks, et paremini analüüsida kodutust ning samuti ehitada eluasemeid kodutute jaoks samuti tule, peaksime võtma üldiselt kasutusele Soome mudeli, mis tähendab eluase kõigepealt, eh, sellepärast et see vähendab neljateist, eh, saja, saja nelja, eh, tuhande neljasaja euro võrra kulutusi inimese kohta. ja me peaksime kasutusele võtma ka uusi meetmeid. proua Zaborsk. dovolte mi pohľad, ktorý tu ešte nezaznel ma tahaksin äh, teile kõrvelda ühest äh, asjast, näiteks kui perekond töötab, siis ähm, inimesed ei ole vaesed, siis ei ole nad ka kodutud. me peame aitama inimestele neid ise aidata, samas võtab parlament aga vastu seadusi, mis peresid kogu aeg nõrgendavad. komisjon ja parlament peavad hoolitsema selle eest, et emad parlament hoolitsevad selle eest, et emad võimalikult ruttu lapsed annaksid ära äh, lasteaedadesse, koolidesse, me ei hinda äh, naiste tööd, äh, me ei hinda laste eest hoolitsemist, sugulaste eest hoolitsemist, vanema, vana, vanemate eest hoolitsemist Äh, kui me puutume kokku kodutute probleemiga, püüame kohe leida strateegiaid ja viime läbi uurimusi, aga me unustame ära, et äh, kõik taandub perele ja peret tuleb toetada. proua ma-, vabandust, härra Matula. suur tänu. viimastel aastatel kodutus ja elamutingimused on olnud Euroopa Liidu liikmesriikide üheks äh, suurimaks äh, probleemiks ja väljakutseks. selleks, et nende probleemide vastu võidelda, on meil vaja paremat koordineerimist meil tuleb kaasata regionaalsed ja riiklikud asutused selleks, et äh, otsused võetakse vastu rohujuure tasandil inimestele võimalikult lähedal väga tähtis on ka Euroopa Liidu vahendeid tõsiselt kasutada, neid vahendeid, mis on mõeldud sotsiaalkorterite ehitamiseks. kampaaniad äh, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusevastaseks võitluseks äh, mis hõlmavad ka parimate kogemuste vahetamist, võiksid ka tegelikult äh, inimesi rohkem teavitada sellest probleemist. tähtis on, et meil oleksid äh, riiklikud strateegiad äh, ebasoodsas olevat, tingimustes olevatele inimestele, aga me peaksime rääkima ka äh, halbadest elamistingimustest äh,, tõketest tööturudel ja sellest, et kõikidel peaks olema juurdepääs sotsiaalkorteritele. Thank you Um, ma tahaksin esitada ühe küsimuse kas komisjon kavatseb äh, kasutada neid kaaluda nende hoonete kasutamist mis kriisist saadik on täiesti kasutamata ja kas äh, kodutuse strateegiaga käib kaasas äh, ka nende perekondade aitamine kes ei suuda näiteks oma võlakoormat teenindada ning kas komisjon on kavas äh, uurida ka äh, suhteid äh, hüpoteegide ja kodutuse vahel? aitäh. aitäh, proua Prendergast ja nüüd proua Pasescu. aitäh. kodutusest on saanud üha tõsisem probleem probleem on muutunud ka mitmekesisemaks. kodutud inimesed on kõige kaitsetumad. Euroopa Liidu tasandil poliitika puudumine rikub põhiinimõigusi. ma toetan seda, et meil on vaja strateegiat kodutute jaoks. Euroopa Liit peab kaitsma inimeste õigust väärikale elule, õigust osaleda täiel määral ühiskonnaelus sotsiaalne tõrjutus tekitab diskrimineerimist, mis tugineb sotsiaalsetele põhjustele. see võib aga omakorda mõjutada inimese eh, füüsilist ja vaimset tervist. ma usu, arvan, et Euroopa Liit peaks eraldama vahendeid struktuurifondidest selle probleemi lahendamiseks. Neid vahendeid võiks kasutada näiteks sotsiaalmajade ehituseks, aitäh ja lõpetuseks härra Tanas Sesku. aitäh. puht bioloogilisest vaatevinklist sõlt-, on tervis midagi, mis ei ole ainult rikaste monopol ning haigus ei ole ainult vaeste monopol. aga Äh, see väide viimasel ajal peab üha vähem paika loomulikult on väga palju Euroopa institutsioone, mis tegelevad äh, puudust kannatavate inimeste, sealhulgas ka kodutud äh, arstiabiga varustamisel, aga samas tuleb tunnistada, et selle meditsiiniabi kvaliteet ja ka abiprogrammide kvaliteet ei ole nii hea, Äh, kui äh, Ameerikas. võib-olla me peaksime pöörama tähelepanu sellele, kuidas kodututele meditsiiniteenuseid tagada. ja nüüd annaksin lõpetuseks sõna äh, härra volinikule. aitäh Euroopal on solidaarsusdefitsiit kuni olukord selles vallas ei muutu, äh, siis võib see hävitada nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu sotsiaalse mudeli. ma arvan, et olukorda tuleb suhtuda väga tõsiselt. me ei suuda lõpetada finantskriisi ja senikaua, kui finantskriis jätkub, liikmesriigid, eriti Need, kes on raskustes, äh, satuvad üha suuremasse sotsiaalsesse kriisi. kodutus on selle kriisi üks aspekt. mul on, ma olen tänulik äh, parlamendisaadikutele, kes selle läbi selle arutelu näitasid, et parlament äh, tahab tegeleda kodutuse probleemi ja sotsiaalse tõrjutuse probleemiga. seda tahab ka komisjon. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, mis on suunatud äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasele võitlusele, sisaldab ka, sisaldab ka võitlust kodutuse vastu asi ei ole selles, et meil ei oleks Euroopa Liidus elamispinda äh, kodutus on liikmesriikides kasvanud äh, just sellistes liikmesriikides, kus rahvaarv on vähenenud, seega asi ei ole selles, et inimestel ei jätkuks eluaset. vale on ka väita, et äh, vaesed inimesed, kellel ei ole eluaset, on kurjategijad. valitsused äh, peavad sekkuma selle tõsise probleemi lahendamisse kodutus on küsimus, mille lahendamine puut-, kuulub liikmesriikide pädevusse ja liikmesriigid ei taha seda pädevust loo-, loovutada. Euroopa Liidu liikmesriikide eluasemeturud erinevad äh, üsna erinevalt võrrelda äh, selles osas, mis puudutab eluaseme kvaliteeti ja nõnda edasi, nii et, et meil on vaja suuremat äh, poliitika koordineerimist, infovahetust, statistilisi andmeid ning samuti kogemuste paremat vahetamist komisjon on juba äh, asunud äh, tegema tööd selles suunas, nagu siin välja pakutud. me tahame edendada uuendusi selles vallas. ma leian, et kõige olulisem on äh, pöörata tähelepanu integreeritud lähenemisele ning Äh, sotsiaalse innovatsiooni raames kavatsen seda ka teha. Äh, kodutuse probleem on seotud ka inimõiguste teemaga, inimõiguste austamisega, sellele äh, probleemile tuleb läheneda mitmest aspektist, sealhulgas ka seadusandlikkust. on lubamatu, et finantskriisi tulemusena inimesed, kes võtsid laenu, jäävad oma eluasemest ilma ja jäävad endiselt pangale võlgu, isegi pärast seda, kui nad on eluasemest ilma jäänud. me peame vaatama, mida selles vallas saab teha eh, selleks, et seadusi ja õiguslikku raamistikku parandada. Eh, komisjon on dialoogis eh, sidusrühmadega hoolitsema sel-, hoolitsemaks selle eest, et selles vallas tehtav töö tõesti on ka kohane. me peame jätkama koostööd liikmesriikidega, selle asemel, et töötada välja sotsiaaleluasemete strateegiad, on mõned liikmesriigid hakanud inimesi lihtsalt välja tõstma. ma loodan, et oktoobris äh, vaesusevastase võitluse konventsioonis äh, õnnestub meil jätkata seda dialoogi selleks, et äh, mobiliseerida liikmesriigid ja ka teised sidusrühmad selleks, et me saaksime selles valdkonnas ühiselt tegutseda. jätkame ka tööd vabaühendustega. mitte kõik vabaühendused ei toeta konsensuskonverentsi lähenemist. ma loodan, et parlament mind selles jätkuvas dialoogis toetab, nii et, et me saame lahendada eh, kodutuse probleemi ja parandada elutingimusi Euroopa Liidus, aitäh! Euh, suur tänu, härra volinik! Ähm, selle avalduse eest, sellega on see päevakorrapunkt äh, ammendatud, esitatud on resolutsioon ja nüüd järgmine äh, päevakorrapunkt, äh, head